Äh, vastavalt artiklile kuuskümmend üheksa neli. ning vastavalt kodukorrale on heaks kiidetud äh, ka parandused, äh, kui enne kahekümne nelja tund-, möödumist ei ole teatud hulk äh, saadikuid teinud äh, taotlust, mille kohaselt äh, tuleks need tühistada. Need on kättesaadavad täiskogu veebileheküljel ning need avaldatakse protokollis käesoleva istungi, protokollis siis